siis äh, võime ju teha järelduse, et igal juhul oleme nii meie kui Mauritaania sellest lepingust võitnud. suur tänu, äh, proua volinik, suur tänu kõigile, arutelu on sellega lõppenud ja hääletamine toimub järgmisel täiskogu istungil. ja meie järgmine päevakorrapunkt on euro äh, suuliselt vastatav küsimus komisjonile Euroopa Liidu strateegia Atlandi piirkonna kohta härra Kadek ja teised on selle küsimuse esitanud härra Kadek, teil on nüüd siis kas sõna? aga härra Kadek, vabandage, kaks sekundit, palun. proua, kas te soovite sõna? I nothing, nothing else. I m sorry okay.. vabandust, ütleb proua. palun siis äh, härra Helen Kadek. austatud härra president, proua volinik, kallid kolleegid kõigepealt ma tahaksin tänada volinik Tamanakit, et ta on täna õhtul siin kohal vastamaks sellele suulisele küsimusele, mis puudutab Atlandi piirkonna strateegiat. kahe tuhande kümnendal aastal võeti komisjonil välja töötada äh, juuniks kaks tuhat üksteist Atlandi strateegia ja mina koos mõningate äh, kolleegidega valmistasime ette suulise küsimuse puudu, mis puudutab seda äh, Äh, strateegiat al-, alguses kirjutasid alla sellele viiskümmend saadikut, keda ma siinkohal tahaksin tänada, ja äh, Regionaalarengu komisjon esitas resolutsiooni ettepaneku. ma tahaksin tänada erinevate fraktsioonide koordinaatorid nendepoolse koostöö eest, mis võimaldas meil jõuda ulatuslikule konsensusele. tänan ka neid kolleege, kes rikastasid seda teksti omapoolsete muudatusettepanekutega. Atlandi ookeani piirkonda iseloomustab äh, oma eripära. kõigepealt on tegemist muidugi merepiirkonnaga, kus on väga tugevalt arenenud meretransport ja kalandus, aga tegemist on ka sellise äh, keskkonnaruumiga, mis on väga tundlik äh, ja Äh, näiteks rohevetikaid puudutav, mida mõjutab väga tugevad kliimamuutused. tegemist on ka Euroopa Liidu äärealaga, mille jaoks väga tähtsad on äh, küsimused, mis puudutavad ühendusteid ja linnaehitus ei ole seal väga tugevalt arenenud. ja me peame otsima selle piirkonna probleemidele vastuseid Euroopa Liidu tasandil ja seega Euroopa Parlamendi resolutsioon palub, et komisjon teeks omapoolsed ettepaneku, et kuidas anda integreeritud vorm sellele strateegiale, mis võtaks arvesse kõiki territoriaalseid eripärasid. ja see piirkond on pööratud, avatud merele ja integreeritud merenduspoliitikat peab julgustama edendama selles piirkonnas ja selle strateegia territoriaalne mõõde on samuti tähtis puudutab see linna ja maapiirkondade arengut ja maa- ja merepiirkondade omavahelisi sidemeid. Äh, Atlandi strateegia on seotud tugevalt territoriaalse koostööga, integreeritud äh, territoriaalpoliitikaga. Äh, tegemist on sellega, et paremini koordineerida erinevaid poliitikaid erinevate juhtimistasandite vahel, töötamaks välja asjakohaseid poliitikaid. see strateegia puudutab kõiki Äh, piirkondi Atlandi ookeani ääres ja äh, ka kõige kaugemaid äh, piirkondi Makaroneesias. ja tuleb välja, arvesse võtta ka selle strateegia välismõõdet ja sedasi eriti just julgeoleku ja turvalisuse ja rahvusvahelise kaubanduse seisukohalt. Atlandi strateegia peab kaasa aitama parema koordineerimisele Euroopa Liidu vahendite kasutamisele, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia elluviimisele et tegemist ei ole sellega, et kulutada rohkem, vaid tähtis on kulutada paremini, kasutada raha paremini tänu sellele strateegia. ja seetõttu peab olema see strateegia hästi kooskõlas, integreeritud regionaalpoliitika ja merenduspoliitikaga, tuleb otsida sünergiat ka teiste, teiste poliitikatega, nagu Euroopa, üle-euroopaliste võrgustikega, transpordivõrgustikega, turismi arendamisega, keskkonna ja ka teadusuuringute ja arengu raamprogrammiga Äh, strateegiat peaks hakatama rakendama aastast ka kaks tuhat neliteist, et peab osa olema ka mitmeaastasest finantsperspektiivist äh, territoriaalne mõõde aitab kaasa ka territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisele ja piirialade arendamisele ja sünergiaid tuleb leida ka merenduspoliitikaga selleks, et arendada välja ja edendada maa- ja merepiirkondade omavahelisi sidemeid eesmärgiks on parandada ka põhjapoolsete piirkondade e, ühendust lõunapoolsetega, et Andaluusiast kuni Šotimaale ja samal ajal, ajal tuleb edendada Lääne-Ida transpordi infrastruktuure, töötades välja, pannes paika kiirraudteeliine. E, ja meie sooviks on, et komisjoni äh, poolt tehtu leiaks konkreetse, konkreetse väljundi äh, ja väga tähtis on kaasata erinevad osapooled, keda see strateegia puudutab, kohalikke, äh, regionaalseid võimu, kodanikuühiskonda, koostöö Atlandi strateegia äh, raames peab arvesse võtma just erinevate osapoolte huvisid ja vajadusi ja äh, me peame jõudma konsensusele selles osas ja selles osas võib olla väga tähtsaks vahendiks ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus, mis aitaks kaasa meie poolt seatud eesmärkide saava, äh, saavutamisele. Need oleksid need mõningad mõtted, mis seonduvad selle strateegiaga ja me ootame komisjonipoolseid ettepanekuid ja kindlasti aitame omalt poolt ka konkreetselt kaasa nende ettepanekute ellurakendamisele. ja me, proua volinik, kui te saaksite täpsustada, millised on teiepoolsed prioriteedid, räägib, kuidas te kavatsete seda strateegiat ellu viia ja mil määral te võtate arvesse parlamendi poolt, poolt esitatud ettepanekuid ja ja äh, proua volinik, tõesti, et ma võib-olla kordan ennast, aga me oleme siin ja Strasbourgis. proua Damanaki, palun. suur tänu, härra president, tahaksin tänada härra Kadeki tema algatuse eest ja tervitan kõiki tema mõtteid. ühtlasi tahaksin tänada ka neid parlamendi äh, saadikuid, kes on ühinenud selle suulise küsimusega. nüüd äh, töötame välja selleks, et valmistada ette Atla-, Atlandi äh, piirkonna strateegiat ja mina olen pühendunud sellele, et töötada välja öö, ähm, väga hea strateegia, mis tagaks selle, et just merendusküsimuseks oleks selles piirkonnas kõige tähtsamal kohal. selles piirkonnas on väga suur keskkonnaalane pärand ja see kaasab ka väga erinevaid sidusrühmi. olen üles kutsunud kõiki neid sidusrühmi seal äh, hulgas ka äh, Atlandi äärseid alasid toetada strateegiat Nad on kõik juba näidanud üles oma toetust siin ettevalmistavas faasis. julgustan neid jätkavalt, jätkuvalt selleks, et nad äh, liiguksid edasi ka ratifitseerimisprotsessis, sest et see on olemusliku tähtsusega strateegia eduka ellurakendamise osas käimas äh, oli ka konsultatsiooniprotsess ning selles protsessis saime teada, et tõesti Atlandi identiteet kui selline on olemas. see näitas ka seda, et sidusrühmad äh, soovivad sellist lähenemist, mis võtab arvesse nende geograafilist, äh, demograafilist ja majanduslikku eripära ühtlasi toetatakse selliseid meetmeid, mis ühendavad äh, rannariike näiteks järelevalve ja eriplaneerimise osas või ka äh, merendusstrateegia raamdirektiivi osas. konsultatsiooni protsess kindlasti võimaldab meil määrata kindlaks ka prioriteedid regionaalarengu osas või näiteks teadusvaldkonnas ja seda kõike järgnevatel kuudel. Atlandi piirkonna strateegia paneb paika selged poliitilised eesmärgid ja tagab erinevate merendussektorite vahelise sünergia. kõige olulisemaks prioriteediks on luua kohapeal töökohti. selleks, et seda teha, peavad aktiivselt osalema selles töös liikmesriigid, samuti äärepoolseimate piirkondade konverents ning samuti Atlandi piirkond ise ja ka ähm, merendussektor. daamid ja härrad tahame tagada võimalikult suure läbipaistvuse ja selleks teen ettepaneku planeerida heakskiitmist pärast seda, kui ühine kalanduspoliitika on läbi vaadatud. nii läbi tagaksime selle, et sellele ettepanekule pöörataks piisavalt tähelepanu ja ühtlasi saaksime arvesse võtta ka juba heaks kiidetud uut ühtset kalanduspoliitikat. loomulikult ka Euroopa Parlamendi seisukohti tuleb terviklikult arvesse võtta ma usun, et Atlandi piirkonna strateegia aitab meid jätkusuutliku arengu ning jätkusuutlike töökohtade loomisel Atlandi piirkonnas ning teiseks võimaldab see saavutada meil ühtse, ühise kalanduspoliitika eesmärgid ning kolmandaks võimaldab see kaitsta keskkonda ja arendada samal ajal äh, merendus äh, või meremajandust jätkusuutlikult. suur tänu! nüüd on sõna härra Van Nistelrooil kaheks minutiks, palun. Eh, suur tänu, härra president, härra Kadek. ma tänan teid eh, teiepoolse algatuse eest, sellepärast et tegemist on väga tähtsa teemaga ja proua volinik, ma tänan ka teid teiepoolse algatuse eest seoses selle merendusstrateegiaga. kui ma vaatan seda küsimust, siis äh, selles sisaldub terve rida selliseid küsimusi, mida on targem koos arutada. tegemist ei ole sellega, et me looksime uusi struktuure. see strateegia puudutab rannikuäärseid piirkondi erinevates liikmesriikides ja nemad on just need, kes peavad toetama seda uut poliitikat. et tegemist ei ole sellega, et me looksime mingi uue tasandi Euroopa Liidu ja eh, liikmesriikide vahel ma arvan, et see on väga tähtis märkus. aga samas, kui me äh, vaatame seda, ähm, millest koosneb see uus strateegia, transport, transpordiviisud, keskkond, äh, majandusküsimused, äh, kakskümmend kakskümmend strateegia aren-, areng, meie kalanduspoliitika, see on terve rida selliseid küsimusi, mis näitavad, kuivõrd vajalik on arendada Atlandi rannikut. ma ise tulen Hollandist, meil on Läänemeri, meil on Atlandi, oh, meil on olemas äh, Äh, Läänemere strateegia, Donau strateegia, aga mis meil puudu on, on just see põhjapealne osa, näiteks Hollandi ja Norra vaheline osa. ja minu küsimus teile, proua volinik, on see, et kui geograafilises plaanis me tahaksime töötada erinevate piirkondadega, et siis me peaksime käsitlema ka seda merepiirkonda. et selle nädala lõpus tuleb kokku Läänemere küsimustega, Põhjamere küsimustega tegelev komisjon. kas te võiksite midagi öelda ka selle kohta? härra Cortes Lastra, palun. suur tänu, härra president, proua volinik. Läänemere strateegia on kujunenud inspiratsiooniks ka teistele piirkondadele nagu Donau ja teised Atlandi piirkonna osas, piirkonna osas tuleb aga tähelepanu pöörata Kantaabria piirkonnale, Äh, Hispaanias juba tuhande kaheksas, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast teevad nad koostööd äh, äärepoolsemate merepiirkondade konverentsi raames. nii et proua volinik on jõudnud kätte viimane aeg töötada välja Atlandi piirkonna strateegia, see peaks olema strateegia, mis äh, mahuks ka strateegia kaks tuhat kakskümmend raamistikku selleks, et võidelda kliimamuutuse vastu, edenda, edendada mm, Äh, jätkusuutliku linna ja maapiirkondade arendamist ning äh, arendada turismi, äh, merendusvaldkonna teadusuuringuid, meretransporti, tagada parem infovahetus ja selleks, et tagada ligipääs ka meie territooriumitele läbi uute mereteede ja seda tänu tehnoloogia arengule ning ka võrgustikuna töötamisele tahaksin tänada kõiki tehtud töö eest, praeguses majanduskriisis on vaja teha tööd üheskoos kliimamuutuse vastu ja see uus väljakutse võimaldab meil tõesti ka uusi võimalusi Euroopa Liidus. Atlandi piirkonna jaoks on see strateegia väga oluline, aga mitte ainult nendele riikidele, vaid tervele Euroopa Liidule, aitäh um,! Uh, Mr Toira, two minutes suur tänu, härra Tööre, kaks minutit. härra president, proua volinik, kallid kolleegid. Läänemere strateegia oli esimeseks sammuks, seejärel tuli ta-, Donau strateegia ja nüüd on meil Atlandi piirkonna strateegia. meie fraktsioon toetab seda makroregionaalset lähenemist ja me toetame seda ettepanekut. Eh, tegemist on väga mitmete küsimustega, mis puudutavad eh, merendust, kalandust, aga tegelikult on tegemist siin kolme, kolme sambaga, liikmesriikide omavahelise koostööga, teiseks Atlandi piirkond eh, seob omavahel liikmesriike ja neid piirkondi Atlandi taguste riikidega ja ka sellist Eh, Norra, Islandi, Kanada, Ühendriikide ja nii edasi. ja edasi väga tähtis on, et selles osaleksid erinevad sidusrühmad ja väga tähtis on nende tegevust ka koordineerida minu meelest me peame kaasama kohalikud omavalitsused ja kodanikuühiskonna ettevõtted. me peame looma võrgustikud selleks, et need erinevad sidusrühmad saaks seda anda ka omapoolse heakskiidu sellele strateegiale. tegemist ei ole mingite uute organisatsioonide või uute institutsioonide loomisega, vaid tegemist on sellega, et paremini ära kasutada see raha, mis juba praegu meie käsutuses on, ja paremini ära kasutada olemasolevad sünergiad seega me leiame, et see strateegia on vajalik ja see edendab äh, Äh, kaubanduslikke suhteid, sest väga palju kaupu liigub Euroopasse äh, üle Atlandi ookeani ja teisalt me teame ka seda, et äh, ka loodusvarad Atlandi ookeanis on väga ulatuslikud ja ka sellised loodusvarad, mida praegu ei kasutata. ja seetõttu me palume, et võimalikult kiirelt komisjon esitaks selle strateegia, aitäh! proua Löövin. suur tänu, härra president! meie meresid pole piisavalt hallatud juba liiga pikka aega, me oleme rääkinud konfliktidest majandushuvide vahel, mõnikord on kalapüügi püüdjad, mõnikord turismisektor, mõnikord mõneäärsed tööstusvaldkonnad paika pannud piirkonnad. sellised strateegiad nagu Atlandi piirkonna strateegia ja Läänemere strateegia peaksid olema vahendiks koordineerida ja paika panna meie Äh, kooskõlastada koostööd ja paika panna meie prioriteedid, mõning, mõningane koostöö Euroopa tasandil kalanduse valdkonnas äh, on äh, siiski olemas, aga liikmesriigid vastutavad sageli merepoliitika ees ja seetõttu ma leian, et integreeritud merenduspoliitikal on oma väga tähtis roll mängida ja selline merepiirkondade ruumiline planeerimine saaks olla anda juhtnööre nii poliitikutele kui ka sidusrühmadele. koordineerimine on äärmiselt oluline ka selleks, et nagu näiteks äh, mikroskoopilise plastmassprügi vähendamine, ebaseadusliku kalapüügi vastane võitlus, kalavarude kontrollimine tõhusalt ja kalavarude säilitamine tõhusalt, me kõik tahame, et meil oleksid terved mered ka keskkonna mõistmes ja see on kõikide sektorite huvides, iseäranis kalanduse ja turismisektori huvides ja seetõttu keskkonnakaitse ei ole ainult keskkonna küsimus, vaid ka jõukuse küsimus. suur tänu ja härra Vlasak! suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad! Läänemere strateegia on inspiratsiooniallikaks ka teistele piirkondadele. Donau strateegia äh, näiteks äh, ja nüüd äh, siis on tulemas ka Atlandi piirkonna strateegia. tegemist on äärmiselt erilise piirkonnaga Euroopa Liit on juba pikka aega suunanud oma pilgud Atlandi piirkonna suunas, äh, soovinud suuremat piiriülest koostööd, Atlandi piirkonda on toetatud Interreg 3B kaudu ja see on üheks osaks ka meie piirkondliku koostööprogrammist äh, eesmärgist kolm. eesmärgiks on olnud piirkondlikku arengustrateegiaid välja arendada nii, et need muutuksid piiriülesteks, toetada transpordisüsteemi, parandada juurdepääsu infoühiskonnale, äh, kaitsta keskkonna, kaitsta loodusvarusid ja, ja äh, luua majanduslikult tasuvad piirkonnad seetõttu oleks mõistlik olemasolevaid äh, programme hinnata, nende kasutegureid hinnata ja alles siis asuda uusi strateegiaid Atlandi piirkonna jaoks välja töötama. me ei tohiks seejuures aga unustada, äh, et äh, ka üleatlandilised sidemed on möödapääsmatud, kas meile see meeldib või mitte, me oleme üks osa Euro-Atlandi piirkonnast ja meie väärtused üle Atlandi on ühised nii nagu ka te teisel pool ti-, tiiki soovitakse äh, vaba liikumist inimestele, teenustele, kaupadele äh, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide poliitikad täiendavad teineteist, kuid neid poliitikaid sageli ei kooskõlastata. meie peaksime lööma alustalad üleatlandiliseks koostööks, võttes arvesse meie ühenduse poliitikaid meie eesmärgiks peaks olema seejuures kooskõlastada paremini Euroopa Liidu tegevust Atlandi piirkonnas, meil on vaja ambitsioonikat päevakorda, me ei tohiks piirduda ainult vabatahtlike meetmetega. suur tänu ja proua Svensson, poolteist minutit. suur tänu, härra president mis puutub äh, Atlandi piirkonda, siis äh, Atlandi piirkonnaga, Atlandi piirkonnaga on seotud äh, mõningad tähtsad asjaolud, mida tahaksin siin välja tuua. kui me räägime keskkonna mõistes jätkusuutlikust kalandusest, siis see on äärmiselt äh, tähtis küsimus. me ei peaks äh, jätkama kalanduslepingut Marokoga, mis puudutab äh, kalapüüki, siis üle seitsmekümne protsendi kalavarudest on maailmas ohus, neid püütakse üle ja see puudutab ka Euroopa Liidu piirkonda mõelge vaid, kuuskümmend protsenti meie kaladest tuuakse sisse Äh, me tarbime kuuskümmend protsenti eksporditud kala ja see tähendab seda, et vaesemad riigid jäävad ilma valgurikkast toidust, toitainete rikkast toidust, mi-, mi-, mida kalad endast kujutavad. ja ärge unustage seda. ma leian, et Euroopa Liit ei peaks uuendama kalanduslepingut Marokoga. mõtke, mõelge ka Lääne-Sahara kalanduslepingule seitsmekümne viiendast aastast alates on kaks, kuuskümmend tuhat alust püüdnud selles piirkonnas kala ja rahvusvaheline kohus on öelnud, et Marokol ei ole õigust kasutada Lääne-Sahara loodusvaru, varasid. Euroopa Liidu strateegias Atlandi piirkonna kohta peaks arvesse võtta, tuleks arvesse võtta ka selliseid asjaolusid ja Atlandi piirkonna strateegia peaks äh, tooma välja selle, et Euroopa Liit austab riikide õigusi ja seda me saame teha äh, Maroko kalanduslepingut äh, mitte allkirjastades. härra Clark sellega seoses on tegelikult oma territoriaalne küsimus, kus tuleks viidata kõikidele poliitikale, ka ühise kalanduspoliitika reformile ja nii edasi, kalavarud Atlandi piirkonnas on ülepüükidega ka hävitatud ja me ei tohiks uusi lepinguid hakata kaaluma meie Ühendkuningriigi kalamehed on kandnud tõsiselt hoolt oma kalavarude eest, teised aga on oma kalavarusid üle püüdnud. ja nüüd siis loomulikult ühisest kalanduspoliitikast on saanud kasu need, kes on ülepüügiga tegelenud. meil on vähem vaja territoriaalset koostööd, mitte rohkem minu oma kodupiirkonnas, minu oma valimisringkonnas äh, kalamehed on kandnud hoolt valu, äh, kalavarude eest, kandnud hoolt selle eest, et nende tegevus äh, ei kahjustaks merd. Nad teavad, et ähm, tegemist on nende enda elatisega ja nüüd ei tohi nad enam üldse kala püüda, sellepärast et väidetakse, et nende traalerid kahjustavad merepinda, aga samal ajal Äh, Hollandi alused äh, mitmeid miljoneid tonne kaaluvad alused äh, hävitavad mere, merepõhja ja samuti ka ranniku tuulepargid hävitavad merekeskkonda. ja kui palju peavad sellised kalurid kannatama, kui kaua need peavad need kalurid istuma käed rüpes ja vaatama, kuidas kalavarud viiakse nullini ja nemad Äh, ei saa midagi teha ja jäävad kõigest ilma. Atlandi piirkond on äh, majanduslikult äh, ja keskkonna mõistes äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks, mis puudutab keskkonda, siis me teame, et see mõjutab meie kliimat ja eksperdid äh, ei tea, kuidas hoovused äh, tulevikus äh, meie kliimat mõjutavad. golfihoovus on äärmiselt oluline meie jaoks. me peame jääma äraootavale seisukohale, vaatama, mida kavatsevad hiinlased, kes on plaaninud öö, Lõuna-Aafrikas idast läände ehitada raudtee Atlandi piirkond äh, on oluline ka seoses äh, pagulaste voogudega. inimkauplejad, äh, immigrantide vedajad on aidanud kaasa sellele, et Aafrikast üha rohkem pagulasi liigub Kanaari saartele ja järgnevate kuude jooks-, jooksul ennustatakse, et äh, Euroopasse tuleb kümneid tuhandeid pagulasi, aga see on vaid väikene murdosa neist, kes tulevad tulevikus. nii Vahevere kui Atlandi rannikutel, mis on seotud Aafrikaga, peaks ka kes-, ka rändevoogude osas palju rohkem ära tegema. härra Miamann, su, hindan väga seda, et komisjon töötamas välja teatist Atlandi piirkonna strateegia kohta tegemist on merenduspiirkonnaga, ookeaniga ja äärepoolsema alaga. tuleb pöörata tähelepanu neljale aspektile, kõigepealt on merendus tuleb säilitada keskkonda, kalandus, kalavarusid, ühtlasi mereenergeetika aspekt ja nii edasi, nii et keskkonna aspektid. nüüd edasi äärepoolseim aspekt. see on väga oluline ühenduste vaatenurgast seda nii Atlandi piirkonna endaga, äh, enda vahel kui ka ülejäänud Euroopa Liiduga. me räägime siin äh, mereteedest, äh, Galiitsiast, kust mina pärit olen, räägi-, töötatakse välja ka kiir ühendust Põhja-Portugaliga. lugupeetud proua volinik, kindlasti me ei peaks keskenduma ainult merendusküsimustele. nagu härra Kadeka ütles, siis siin peab kaasnema territoriaalse mõõtme, peame rääkima territoriaalsest ühtekuuluvusest ning majanduslikust ja sotsiaalsest ühtekuuluvusest. Atlandi piirkonna strateegia peab olema tihedalt seotud ka äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ning regionaalarenguga ja äh, finantsperspektiiviga nüüd äh, viimaks peab tähelepanu pöörama ka sellele, millised on juba olemasolevad äh, organisatsioonid, sealhulgas äh, ka Galiitsia regionaalne valitsus ning ka ühistöö Port-, Põhja-Portugaliga need organisatsioonid olid esimesed, kes töötasid välja sellise territoriaalse Atlandi koostöö organisatsiooni, nüüd komisjon peab pidevalt pidama sidet ka nende piirkondlike asutustega nii strateegia väljatöötamisel kui ka hiljem, kui seda juba ellu rakendatakse, aitäh! proua Grillier, palun, äh, üks minut. lugupeetud härra president, proua volinik, ma rõõmustan selle üle, et töötatakse välja Atlandi piirkonna strateegiat, meil on vaja strateegiat selleks, kuidas me haldame ühiselt oma ühiseid merenduspiirkondi tuleb äh, pöörata tähelepanu kõikidele probleemidele selles äh, vaatenurgas. olen pärit Romandiast ja tahaksin pöörata tähelepanu siin La Manche'i väina eripärale, mis tuleks ju samuti kaasata Atlandi piirkonna strateegiasse. tegemist on ühe äh, sissepääsuteega Euroopa Liitu kakskümmend protsenti ähm, laevandusest üldse käib läbi La Manche'i nüüd siia juurde siis äh, veel ka äh, kruiisilaevad, kalandus ja nii edasi ning ühtlasi mereenergeetika tänu tuuleenergiale. kõike seda, kõike seda arvesse võtta ta tuleb pöörata tähelepanu merendusjulgeolekule ja Euroopa Liidu tasemel peaks selle üle järele mõtlema ka Atlandi piirkonna raames. Te teate, et äh, rahastamine Äh, on siin praegu ohtu pandud ja öö, äh, tahaksin sellele juhtida proua voliniku tähelepanu peatused, millega tulevad välja juunikuus. suur aitäh, härra Gallagher, palun äh,! suur tänu, lugupeetud president ja lugupeetud volinik! mina toetan kõike, mida tehakse Euroopa Liidu tasandil selleks, et moodustada integreeritud strateegiaid Atla piirkon-, Atlandi piirkonna jaoks viis Euroopa Liidu liikmesriiki äh, äh, Ühendkuningriik, Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal on seotud Atlandi piirkonnaga, Atlandi rannikuga ja pidades silmas majandust ja keskkonda, on äärmiselt oluline, et äh, ka Fääri saared ja teised saarepiirkonnad kaasatakse Atlandi strateegia koog-, koos-, kujundamisse ja samuti ka rannikualade esindajad. tegemist on ühe valdkonnaga, kus äh, ei ole, kus on puudu arengust ka näiteks tuuleenergia valdkonnas. viiskümmend protsenti Euroopa Liidu energiast kahe tuhande viiekümnendaks aastaks võiks olla toodetud Atlandi ookeani tuuleenergiast ja turbiinid oleksid ka tulevikus Äh, potentsiaalseks kasvuvaldkonnaks, kasvuvaldkondi on palju, tegemist on strateegiliselt hea, äh, hea asukohaga sadamatega ja nii edasi, äh, meretranspordisektor, mereandide sektor ja nii edasi, kõik nõuaks, saaksid kasu paremast koostööst Atlandi piirkonnas. Atlandi strateegia peaks olema kooskõlas ühise kalanduspoliitikaga ja see piirkond oleks kõige kasutoovam kalanduspiirkond Euroopa Liidus, seal on palju makrelle, mitmesuguseid teisi kalaliike ja liikmesriikide koostöö turvalisuse küsimuses on viimastel aastatel paranenud ja integreeritud üldine strateegia aitaks tagada parema ja tõhusama koostöö liikmesriikide vahel ja lõpetuseks äh, see aitaks ka hädaolukorras äh, paremini tegutseda. Äh, hädaolukorrad ei tunne mingisuguseid geograafilisi piire, see aitaks meil ka ühiselt võidelda paremini organiseeritud kuritegevuse ja narkokaubanduse vastu suur tänu ja härra Tšernetski! suur tänu, äh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad! ja äh, Atlandi piirkonna strateegia resolutsioon on äh, järgmine samm, äh, et näidata, et Euroopa peab äh, hakkama hind, hingama hoopis uute kopsudega. me oleme siin kuulnud Läänemere strateegiast, Donau strateegiast, millest, millega tegeles Ungari eesistuja väga usinalt. ja nüüd öö, oleme siis jõudnud Atlandi piirkonna juurde. Atlandi piirkond hõlmab viite Euroopa Liidu liikmesriiki, kuid tegemist on sellegipoolest äärmiselt tähtsa piirkonnaga, kuivõrd äh, tegemist on piirkonnaga, mida ei saa kirjeldada kui ainult äh, ressursside hankimise allikat, sellepärast et meie jaoks on oluline, on see, äh, et me kasutaksime Euroopa Liidu ressursse paremini suur tänu, härra president, äh, suur tänu, volinik, mina tahaksin küsida komisjonilt, äh, kuidas tagatakse kala äh, merekeskkonna kaitse ja kas see on üks selle strateegia nurgakivisid, kas komisjon keskendub enne, ennetamisele ja mm, plastmassprügi ärahoidmisele? eelmisel aastal pidasite te ühe töökoja sellel teemal aga kas äh, see teema kaasatakse ka strateegiasse ja kas komisjon äh, leiab, et äh, ebaseadusliku kalapüügi vastane võitlus on üks osa sellest strateegiast ja naftalehkete vastaline strateegiast osa peaks, võitlus peaks olema osa sellest strateegiast. ja samuti, kas võetakse arvesse kruiisilaevade liikumist ja nende mõju ka Atlandi piirkonna põhjaosas ja siis need veeteed, mis Äh, liiguvad At-, Atlandi piirkonda, Atlandi ookeani, äh, kas nende kaasamine on ka mõeldav, me, mina arvan, et see on äärmiselt oluline, kui me tahame äh, kanda hoolt selle eest, et prügikoguseid Atlandi ookeanis vähendatakse. suur tänu ja härra Teixeira, kaks minutit. suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid. Lissaboni lepe räägib territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgist Euroopa Liidu tasandil ja regionaalsest poliitikast seoses sellega, mis viiakse ellu läbi uue strateegia, selleks et see uus strateegia kujuneks õnnestumiseks, tuleb arvesse võtta selle eh, piirkonna spetsiifikat ja tema eripära tegemist on väga tugevalt erilise piirkonnaga ja seetõttu on igati teretulnud see strateegia. tegemist on raskesti juurdepääsetava piirkonnaga, väga haavatava piirkonnaga, piirkonnaga, mida iseloomustab just merendus, kalandus ja energeetika. ja tänu Atlandi piirkonnale ja on Euroopa Liit ka väga palju saavutanud. selle strateegia väljatöötamisel tuleb arvesse võtta selle piirkonna nii öö, merendusega seotud tegevusi kui ka öö, erinevat regionaalpoliitika valdkondi. nii et see strateegia peab hõlmama kõiki piirkondi, sealhulgas ka Makaroneesiat, Kanaari saari nii et arvesse tuleb võtta geograafilisi ja struktuurilisi iseloomulikke jooni. me peame aitama kaasa nende piirkondade arengule, aitama kaasa ka meie ühtse siseturu kujund, kujun-, väljakujunemisele seal. see strateegia on eluliselt vajalik ma arvan, et me peame kaasama sellesse ka kohalikud ametivõimud selleks, et võimalikult paremini eh, kindlaks määrata probleemid. proua Manner, ma härra Olenšitsaki ei näe, nii et proua Manner, sõna on teil. arvoisa puhemees, arvoisa komisjoni austatud president, austatud volinik, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, raportöör Kadeki selle suurepärase algatuse eest, mis on seotud Atlandi piirkonna strateegiaga. on täiesti selge, et meil on vaja ka tulevikus seda Atlandi strateegiat, nii nagu me mitmetest sõnavõttudest oleme kuulnud, see loob väga täht-, see puudutab väga tähtsat piirkonda Euroopa Liidu jaoks ja ta peab äh, käsitlema erinevaid küsimusi, mis on seotud merendusega, keskkonnaga, kalandusega ja ma arvan, et läbi sellise makrostrateegia me suudame äh, Euroopa Liidus võidelda nende küsimuste eest ja tegema ka koostööd selleks osas. alates tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast on Euroopa Liit piirkondlikku koostööd toetanud Eh, ja seda nii liikmesriikide vahel kui ka kolmandate riikidega, kes, kes piirnevad Euroopa Liigu, Liiduga ja seda läbi Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika kui ka välispoliitika. ja makrostrateegiad said alguse Rootsi eesistumise ajal ja ma loodan, et tulevikus annavad nad ka omapoolse lisandväärtuse liikmesriikide ja erinevate piirkondade omavahelisele koostöösse ja nii, nagu oli öeldud, et transpordi ja energiasektoris on väga palju pakkuda omalt poolt sellesse makrostrateegiasse aga siin resolutsiooni ettepanekus rõhutatakse seda, et just selle Atlandi piirkonna strateegia osas toimitaks nii, nagu varasemalt on toimitud, et me loome vajalikud, võtame arvesse infrastruktuuride poole kui ka finantseerimise poole. meil ei ole vaja luua mingisuguseid uusi institutsioone, midagi uut seoses selle makrostrateegiaga ja me peame arvesse võtma kõik need piirkonnad, ja ka kõik erinevad äh, algatused, tegevused, et me suudaksime luua tõelise Atlandi piirkonna sünergia, aitäh! suur aitäh, härra Kelly, palun poolteist minutit. mul on suur rõõm rääkida nii olulisest teemast, eriti seepärast, et ka ise olen pärit rannikupiirkonnast Atlandi piirkonna strateegial on sama palju potentsiaali, nagu siin eelkõnelejad on öeldud ja mitte ainult merendussektoris, vaid ka territoriaalarengu osas, nagu härra Mian Mon ütles. nüüd mina tahaksin keskenduda kahele aspektile, kõigepealt äh, turismialane potentsiaal ja teiselt poolt energeetika seitse protsenti Iirimaale tulevast turismist tuleb just mereteid pidi ja äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kavatseme selle kahekordistada just nimelt Atlandi äh, piirkonnast tulenevalt, nii et äh, nii rannikualadel kui ka merel tegutsetakse järjest rohkem erinevate äh, tegevustega, näiteks suukeldumine, kalastamine ja ka teised. ja seda tänu kõikide piirkondade ühisele tööle äh, marketingi osas ning litsentside osas. nüüd energeetika valdkonnas äh, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on meil oluliselt rohkem energiat vaja kui praegu, viimastel nädalatel oleme näinud, kui ebastabiilne on nafta hind. Äh, Atlandi piirkonnas on võimalik kasutada ära tuuleenergiat, lainete energiat ja kindlasti tehnoloogia areng aitab sellele suuresti kaasa. suur aitäh, nüüd palun härra Alves. suur tänu, härra president Euroopa Liidule ning tervele maailmale on väga oluline see, et meil oleks spetsiaalne strateegia Atlandi piirkonna jaoks. see strateegia võimaldab kasutada ära Atlandi piirkonna potentsiaali, mis on väga suur. see pakub huvi kindlasti ka ähm, Põhja-Ameerikale, Lõuna-Ameerikale ja ka Aafrikale. meil on vaja tõelist strateegiat Atlandi piirkonna tarvis, sest et see võimaldaks meil kasutada kogu potentsiaali selles piirkonnas ja seda piirkonna enda huvides, kuid ka Euroopa Liidu huvides. seega tuleb väga selgelt piiritleda meie strateegilised eesmärgid ja meie valitav lähenemine peab võimaldama äh, panna selle piirkonna meie huvide keskpunkti, tuleb kasutada innovatsiooni, samuti pühenduda teadusuuringutele, kasutada ära kogu potentsiaal ka teenuste sektoris, on ju seal ka väga suured taastuvenergiavarud, on väga mitmeid erinevaid tehnoloogilisi valdkondi, mida saab seal arendada. proua Eri Koien, palun lugupeetud härra president, proua volinik, tegemist on tulevase ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamise vaatenurgast olulise punktiga. Lissaboni leping jõustus ja seal me ei keskendunud mitte ainult sotsiaal- ja majandusküsimustele, vaid ka territoriaalküsimustele territoriaalne ühtekuuluvus peab võimaldama harm-, harmoonilise äh, territooriumite arengu, samas säilitades oma territoriaalsed eripärad. Äh, kuid et seda eesmärki saavutada, on vaja arendada edasi ka Euroopa Liidu erinevate piirkondade vahelist koostööd, mis seisavad silmitsi samade väljakutsete ning probleemidega. see on eesmärk, mille poole äh, püüdleb ka Atlandi piirkonna strateegia on vaja ühtset raamistikku selleks, et saada hakkama ühtsete väljakutsetega, millega seisavad silmitsi kõik Atlandi piirkonna riigid, nüüd teiselt poolt ka äh, merendusuuringud ning keskkonna ja majanduslikud väljakutsed. et oma eesmärke saavutada, on meil vaja võtta omaks integreeritud strateegiline lähenemine, mis läheks kokku ka strateegiaga kaks tuhat kakskümmend ning finantsperspektiividega, mis jõustuvad pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. samuti peavad eesmärgid minema kokku meie äh, merenduspoliitikaga. samas on selge aga, et see strate-, strateegia peab tulenema ka mitmetasandilisest valitsemisest ning tagama tihedama koostöö äh, kohalike, regionaalsete ning riiklike võimuorganite vahel tuleb kaasata ka äh, äh, sidusrühmad erasektorist, äh, kodanikuühiskonnas, sealhulgas ka regionaalsed võrgustikud, aitäh! suur tänu, nüüd vaba mikrofoni vooru raames on esimeseks kõnelejaks proua Patrao Neves, üks minut palun. suur tänu, härra president, proua volinik. Euroopa Liidu Atlandi piirkonna strateegia vastab äh, esmatähtsale eesmärgile integreerida see piirkond, võttes arvesse tema spetsiifikat. sellel strateegial on ka kontinentide vaheline mõõde. vasta selle piirkonna regio-, piirkondade ja äh, liikmesriikide vahel on olemas oma ajaloolised äh, sidemed äh,, sidemed Euroopa, Ameerika, Aafrika vahel. väga tähtis on selle strateegia raames säilitada ökosüsteemid, võidelda kliimamuutuste vastu, tagada toiduainetega energiavarustatus. Atlandi piirkond on väga rikas piirkond, kus on väga palju loodusvarasid, suured kalavarud nii et ma arvan, et kõigepealt me peame läbi viima ulatusliku uurimistöö selleks, et vaadata, kuidas edendada ja tagada selle piirkonna areng. ja ma arvan, meil oleks vaja ka Euroopa Seirekeskust selleks, et paremini tegeleda selle piir, piirkonda eripäraga. härra Smith. härra president, suur aitäh, tundub, et volinik ning see koda on siin üsna nõus, oleme laialdaselt nõus sellega, et üheskoos suudame saavutada rohkem, kui me julgustame ka koostööd Atlandi piirkonna riikide vahelist koostööd. aga kui me tahame saavutada korraga kolmsada miljonit eesmärki, siis ei saavuta me üldse mitte midagi, nii et minu arvates tuleks siin äh, tõesti Euroopa Liidul keskenduda kahele äh, eesmärgile, esiteks peatükk kaheksa, me räägime siin mereenergeetikast, äh, Atlandi piirkonnas on tohutu taastuvenergia äh, potentsiaal ning Šotimaal on meil ka endal suur potentsiaal selles osas oma rolli mängida. nüüd peatükid üheksa kuni üksteist, meretransport, ka see on väga oluline nii majanduslikust kui ka keskkonna vaatenurgast nii et ma väga imetlen kõiki neid eesmärke, aga ma loodan, et proua volinik siiski suudab siin rohkem keskenduda kui väga paljud teised siin kojas. suur tänu, nüüd palun härra Valensa, üks minut, palun. suur tänu, härra president. ma tahaksin väljendada eh, tugevat toetust eh, nii sellele resolutsioonile kui ka selle piirkonna arengule. Atlandi ookean on tõesti piirkond, mis aitab kaasa meil meremajanduse edendamisele, selle uurimisele. meil on väga palju teha selles valdkonnas me peame kaitsma seda piirkonda, kui me soovime investeerida äh, Euroopa Liidu vahendeid sellesse valdkonda, siis me peame oma Atlandi piirkonna strat-, äh, arengustrateegia võimalikult optimaalseks muutma. tegemist on ju Euroopa mereväravaga. härra Smith. härra Sanchez Smith, teil on sõna. Merci, monsieur le president, madame la comi-. proua, äh, äh, proua volinik, kallid kolleegid, makroregionaalne strateegia alates kahe tuhande viiendast aastast on olnud koos Läänemere strateegiaga meie huvi keskpunktis. ja tänu minu kolleegile Alenka Tektile äh, võime me olla öö, mootoriks selle strateegia edendamisel väga tähtis on, et meie lähenemine oleks integreeritud selleks, et leida va-, vastus territoriaalsetele probleemidele makromajanduslikus valdkonnas. ma tahaksin rõhutada kahte punkti. kolmas eesmärk ühtekuuluvuspoliitikas, koostöö ja rahvusvaheline mõõde, kõik see peab toetama seda strateegiat. koordineerides mm, läbi projektide juhtimise, äh, erinevad piirkonnad ja regioonid, äh, neid tuleb üles kutsuda ja, ja kaasata äh, sellesse tegevusse. ilma nendepoolse poliitilise tahteta jääks see lihtsalt sõnadeks, see strateegia. Nad aitavad meile kaasa lei-, aitavad kaasa sellele, et leida vastus meie ees seisvatele probleemidele proua Tamanaki, palun. aitäh, härra president, tegemist oli tõesti äärmiselt huvitava aruteluga. ja see näitab, et selle suulise küsimuse esitamine osutus äärmiselt edukaks, aga mul on ka mõningad asjaolud, kõigepealt mis puudutab meie merestrateegiat, merestrateegia see saab kaasata erinevaid sektoreid, erinevaid tegevusi, erinevaid lähenemisi. milline saab olema meie täpne lähenemine? meie keskendume ennekõike ühenduslülidele erinevate sektorite vahel täpsustaksin, meil on äh, oma äh, ühine merepiirkond, Atlandi merepiirkond, äh, seal on oma kalandussektor, meil on vaja sinna keskkonnakaitset, seal on oma turismisektor, põllumajandus, energiasektor, teadusuuringute sektor on seotud selle piirkonnaga ja me peame leidma võimalikult head moodused, kuidas kõiki neid sektoreid ühendada ja kuidas ületada võimalikke huvide konflikte niisiis, äh, mere planeerimine saab olema meie jaoks üheks oluliseks äh, instrumendiks, äh, samuti ka mere järelevalve ja mereteave kui selline on meie olulised töövahendid. Need on siis meie ambitsioonid, me ei tahaks uusi struktuure luua, ma olen nõus teiega, meil ei ole vaja tegelikult mingisuguseid uusi struktuure, meil on vaja tegelikult lihtsalt ühenduslülisid erinevate struktuuride vahel, mis meil juba olemas on ja see ongi meie jaoks kõige olulisem olemasolevate struktuuride vahel ühenduslülide loomine selleks, et paremaid tulemusi saavutada. ja siis teiseks, mis puudutab teie kommentaare territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika kohta, tuletaksin teile meelde, et selleks, et meil oleks makropiirkonna poliitika, on meil vaja konkreetset ettepanekut. selle ettepaneku peab nõukogu esitama komisjonile. praegusel hetkel on äh, meil äh, ettepanek ainult äh, merestrateegia osas juunis langetada sellekohane otsus ja meil on juba volitused merestrateegia esitamiseks. me töötleme, töötame selle strateegia kallal ja loodame, et meil õnnestub asju saada õigesse perspektiivi ja lõpuks liikuda edasi makropiirkonna lähenemisena ja kolmandaks teie vajadus rahvusvahelise lähenemise järele, ma olen teie kõigiga nõus, me peame oma tegevust kooskõlastama oma naabritega mõlemal pool Atlandit me peame tegutsema ettevaatlikult, meie peame püüdlema oma aruteludes võrdsete tingimuste poole kõikide jaoks, ainult sellisel moel õnnestub meil tagada edu. tahaksin veel tänada härra Kadeki selle algatuse eest ja tahaksin äh, teile kinnitada, et äh, võtan äh, arvesse kõiki teie ja toetan kõiki teie ettepanekuid. suur tänu, härra volinik, meil on siin üks resolutsiooni ettepanek selle arutelu Äh, lõpetuseks, arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine toimub kolmapäeval kell üksteist kolmkümmend, suur tänu kõigile osalejatele ja nüüd äh, läheme edasi oma päevakorraga.